ja seetõttu on need vastu võetud. kuue fraktsioon on öelnud, et äh, proua Michels võiks olla kultuurikomisjoni liige nende poolt üles seatuna, kas on keegi selle vastu, ei. kui ei, siis äh, ametisse nimetamine on sellisel kujul vastu võetud. edasi, järgmine päeva